nüüd jõuame äh, hääletuse juurde Julian Kingi nimetamine volinikukandidaadiks. Äh, hääletus on salajane. hääletamine on alanud. kas kõik on voliniku üle hääletanud? küsin, et veel kord, kas kõik äh, kolleegid on hääletanud? palun kiiremini So, letzter Aufruf. viimane võimalus, kas kõik hääl-, äh, kõik liikmed on hääletanud, siis on hääletamine lõppenud kolmsada kaheksakümmend kuus poolthäält, kaheksakümmend kolm erapooletut, sada kuuskümmend üks vastuhäält, nii et äh, härra Julian King on äh, volinike kolleegiumi osa. Herr Kommissar, ich äh, gratuliere Ihnen zu Ihrer Wahl. Äh, tunnustan teid selle hääletustulemuse tõttu teie asumine volinikuks on väga erilistes tingimustes ja seetõttu soovime teile Euroopa Parlamendi nimel palju edu. Te äh, olite äh, Ühendkuningriigi äh, jäämise poolt Euroopa Liitu, nii et igal juhul võtate oma tööülesanded üle selles vaimus. palju õnne! austatud kolleegid, kui teile ei meeldi Euroopa Parlamendis olla, siis te ei pea siia jääma. nüüd jõuame hääletamiste juurde inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumine, juhtumite osas. palun kolleeg Martin, palun. aitäh, president, ma kuulasin teid väga tähelepanelikult ja te ütlesite, et kui saadikutele ei meeldi see otsus, siis nad võivad siit täiskogu saalist ära minna. ma tuletan teile meelde, härra president, ja selles on ka kodukorrast juttu, et meid ei nimetatud ametisse härra Schulzi poolt, meid valiti siia demokraatlikult Prantsuse rahva poolt nüüd jõuame hääletamise juurde. ühtne äh, resolutsiooni tekst seitsmelt fraktsioonilt Filipiinide osas. pärast lõiget neli muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime palun elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusepanek number, kontrollime hästi, kontrollime elektrooniliselt, palun kahte. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusepanek number viis, kes poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud. nüüd resolutsiooni tekst muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame kuuelt fraktsioonilt äh, ette pandud resolutsiooni juurde olukord äh, Somaalias. muudatusettepanek üks, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, terve tekst tervikuna, kes poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi resolutsioon seitsmelt fraktsioonilt olukorras Zimbabwes. muudatusettepanek üks, kes on selle poolt? kes vastu? erapooletud? kontrollime palun igaks juhuks elektrooniliselt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni tekst tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, suur tänu. Wow. hyvää iltapäivää. Jätkamme äänestyksiä. Suur tänu kõigile. Nüüd äh, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, järgmise hääletamise juurde. Tervikuna võtame teksti blokis. Äh, Number 1 ütleb kõneleja poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Artikkel 3 punkt A kahes osas. Esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm CP komisjonilt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli D, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm CP. Um, I can't hear. Check. Polish interpreters. There is no Polish interpretation. Poola tõlget ei ole praegu. okei okay,, we will continue and look if it works. jätkame ja vaatame, kas nüüd süsteem toimib. muudatusettepanek kolmkümmend kolm CP, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Congratulations! And then we go to Jesek report. järgmisena Jetseki raport. muudatuskomisjoni poolt eh, esimene äh,, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks CB, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kaks lõige üks kahes osas, esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks CB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime. The vote is in open, the vote is closed. hääletamine on lõppenud vastu võetud. Take your hands up. aga te peate paremini käega näitama. siis algne tekst. suuline muudatusettepanek. härra Urtasonil on sõna. Yes, thank you, I would like aitäh, teeksin suulise muudatusettepaneku artikkel äh, kolmkümmend kuus punkt C ütleks nii miinimumkaristused vähemalt selles suuruses, kui palju on kasu saadud või kui palju kolmandad osapooled on kaotusi kandnud rikkumise pärast. kas on vastu keegi suulisele muudatusettepanekule? There's more than 40 and then there is yeah, there is this. There is more than 40. The üle neljakümne inimese on vastu, seega suuline muudatusettepanek ei lähe hääletusele, järgmine muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena üks CP, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. raportööril on sõna sooviksin, et lükataks edasi õigusloomelise resolutsiooni projekti hääletus vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üks kaks. panen selle ettepaneku hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud? ettepanek on vastu võetud. seega küsimus viiakse tagasi komisjoni et pidada seal läbirääkimisi nõukoguga. Then we go to the Mrs Keller report. järgmisena proua Kelleri raport. esimene muudatusettepanek vastutava komisjoni poolt plokis hääletus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. aga te tõesti peate käsi ka tõstma. komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Then report by Mrs Agea amend-. järgmisena proua Agea raport äh, muuda-, muudatusettepanek komisjoni poolt plokis hääletus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. komisjoni ettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud then key objectives for the cities CITES-i osaliste põhieesmärgid, resolutsiooni ettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena härra Ferberi raport, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena härra Kaarassi raport. lõige üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Congratulations and then palju õnne. järgmisena härra Krasnodebski raport, lõige seitseteist, kolmes osas esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, ütleb kõneleja, kolmas osa. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksateist. siin on ka suuline muudatusettepanek. annan sõna raportöörile uh, Like sooviksime muuta siin sõnastust lisa Äh, halduskoorma asemel äh, mõttetu, mittevajalik halduskoorem. kas keegi on suulisele muudatusettepanekule vastu? ei. seega hääletame lõiget suuliselt muudetud kujul kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis lõige kolmkümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud vastu võetud. lõige kuuskümmend kaheksa, kahes osas. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. Adopted vastu võetud. lõige seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitsekümmend üheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksakümmend, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida. teine osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. siis põhjendused, äh, punkt K, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt P kahes osas esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt Y kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. Adopted. vastu võetud. Congratulations and palju õnne järgmisena proua Veeberi raport. lõige viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. Adopted. ja see on vastu võetud Äh, lõige kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kon-, ei, tagasi lükatud, vabandust, nüüd muudatusettepanek kaks kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 vastu võetud. nüüd viide kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt E, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt U, nimeline hääletus, hääletus on olenud. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud ja nüüd paneme hääletusele resolutsiooni tervikul, tervikuna ja nimeline hääletus, mis on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. ja liigume nüüd viimase hääletuse juurde, milleks on proua Harkini raport. Äh, lõige kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud.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 erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunkt R, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu. suur aitäh. alguses tundus, et suvi on endiselt siin saalis meil. continue and uh, me jätkame nüüd ja algab, alustame hääletusselgitustega. ja kõigepealt annan ma sõna Daniel Hannanile.